protokollile ja kui kellelgi pole midagi selle vastu, siis võtame need äh, äh, ametisse nimetamised vastu ja härra Daniel van der Stopp on teatanud, et ta lõpetab töö Euroopa Parlamendis esimesest septembrist kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastavalt artiklile neli, paragrahvid üks ja kolm meie parlamendi kodukorras parlament võtab äh, tühja ametikoha teatavale, teatavaks ja äh, see ametikoht on vaba alates nimetatud kuupäevast. pädevad Hollandi ametivõimud on mulle teatanud, et härra äh, Daniel van Stompi äh, Stompi asendab härra Auke Zelstra ja seda alates kolmeteistkümnendast septembrist kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. kas uus parlamendiliige on siin saalis? kas te olete siin saalis meie juures? me tervitame teid Rootsi pädevad ametiasutused teatavad meile, et äh, Eva-Britt Svensoni asemel astub Euroopa Parlamenti härra Miikael Gustavson ja seda alates kahekümne teisest septembrist kaks tuhat üksteist. kas härra Gustavson on siin saalis? Äh, kolleeg Gustavsoni siin saalis pole, paistab. Äh, soovin kõikidele uutele kolleegidele tere tulemast ja tuletan neile meelde, et vastavalt artiklile kolm lõige kaks meie kodukorras äh, kohe, kui nende volitused on kontrollitud ja on ja mingisuguseid vastuolusid ei ole, asuvad äh, uued liikmed parlamendis ja parlamendi kõikides organites täieõiguslikult äh, osalema kui nad on kirjutanud alla äh, äh, deklaratsioonile